Meine Damen und Herren. lugupeetud daamid ja härrad. tere tulemast meie varajasele õhtusele koosolekule, ma püüan kindlasti hoolitseda selle eest, et lõpetame kella üheksaks sest oleks äärmiselt kahetsusväärne, kui me ei saaks ähm, nautida imelist kevadist ilma. kas kellelgi on vastuväiteid ähm, päevakorra kohta? ei ole. kas kellelgi on märkusi protokolli kohta, vigu olete seal märganud, ärge unustage, et neil on tohutu ajalooline väärtus. Ähm, tänase koosoleku päevakorras on ähm, üheksateistkümnenda oktoobri muuhulgas protokolli kinnitamine. tõeline ajalooline dokument. võib-olla, et sekretäriaadil võiks paluda, et oleks võimalik protokoll pisut kiiremini val-, valmis saada Äh, sest vastasel juhul nende mõte kaob, äh, kui me kahekümne teise septembri protokolli kinnitamisega oleks veel oodanud natukene, mõned kuud, siis oleks võinud tähistada seda aasta möödumist. heakene küll. nüüd uus kaugelevaatav ja innovaatiline kaubanduse ja investeeringute tulevikustrateegia. mul on ääretult hea meel, et selline strateegia eksisteerib või vähemalt, et see on tulevikule orienteeritud. kas raportööril on kommentaare? sellisel juhul hääletamine on avatud. kompromiss üks, kes poolt, vastu, äh, vastu võetud. kompromiss kaks, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm, kompromiss kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist kahes osas. poolt, esimese osa poolt, vastu, see tagasi lükatud, teine osa, see on, täiendab kompromissi kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud ei, see oli väga lih-, väga selge tulemus.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 teos elektrooniline hääletamine on avatud. hääletamine on lõppenud. nelikümmend kuus poolt, kolm vastu, seitse erapooletut ehk vastu võetud. aitäh ja palju õnne! sellega on siis äh, raportööril õnnestunud äh, meid äh, suure sammuga viia lähemale kahekümne esimesele sajandile. järgmine punkt. Euroopa Parlamendi kahe tuhande kümnenda aasta soovituste rakendamine seoses sotsiaalsete ja keskkonnastandardite, inimõiguste ja ettevõtja sotsiaalse vastutusega raportöör, kas on siin? ei ole. mõistetavatel põhjustel. Te, paljud ei tea võib-olla, et proua Kristelt Rohvol, eh, tema abikaasa suri. neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kümme poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. viiskümmend viis poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üksteist poolt. see oli väga selge. viiskümmend kuus. hääletamine on lõppenud. mina olen igal juhul vastu, ütleb esimees jah, tõesti, nagu te näete, napilt, napilt tagasi lükatud. üksteist poolt vastu võetud, viiskümmend seitse poolt vastu erapooletud. kontrollime üle. viiskümmend seitse, muudatusettepanek viiskümmend seitse. hääletamine on lõppenud kolmkümmend neli poolt, kaks vastu. Ehm, viiskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kuuskümmend kaks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kuuskümmend neli poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. üks poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kaheksa. poolt, vabandust, see on kahes osas, esimene osa vastu võetud, teine osa vas-, poolt vastu erapooletud tagasi lükatud, mu-, üheksa poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja elektrooniline hääletamine kogu ettepaneku üle 45, Charles auch dafür, dagegen? Charles, kas sa oled poolt või vastu? väga tore, palju õnne raportöörile, palun andke see talle edasi. see oli viimane hääletamine, kui ma ei eksi. ja nüüd ühine arutelu Türkmenistani ja Euroopa Liidu suhete üle. kolm ähm, punkti on siin ja proua Manescu on meie raportöör. Rameno, Ramona, aitäh, esimees mul on hea meel, et meil on võimalus rääkida sellest teemast ja nendest ettepanekutest, mis on väga vastuolulised ja ma loodan, et seekord me näeme neid positiivsemas valguses, arvestades sealjuures geopoliitilist keskkonda. seda asja on üheksakümne kaheksast aastast alates arutatud, seda partnerlus- ja koostöölepingut, ja loodame, et nüüd äkki jõuame selle ratifitseerimiseni, sellepärast et kõik on praktiliselt seda juba teinud. teksti, mille ma koostasin resolutsiooni juurde, selle partnerluse koostöölepingus sõlmimise teksti juurde, see ei ole eriti piirdusin kohaldatava menetlusega. see resolutsioon on päris tähtis minu arvates, arvestades partnerlus- ja koostöölepingu sõlmimise hetke ja keskkonda. see on Euroopa Parlamendi jaoks tähtis lepinguline vahend, aga mitte ainult parlamendi jaoks, ka Euroopa Komisjoni ja välistalituse jaoks ja minu arvates meie parlamendina saame me kasutada seda seire korraldamiseks ja samuti ka andmete nõudmiseks. mul oli selle materjali ettevalmistamisel mitmeid kohtumisi, töötasin tihedas koostöös äh, Ehm, inimõigusorganisatsioonide esindajatega, kes on väga mures inimõiguste pärast Türk-, eh, Türkmenistanis ja nendest oli palju abi. Nad andsid meile kasulikku infot ja nad andsid me-, meile ka dokumente. samuti sooviksin tänada välisteenistuse spetsialiste ning eh, ka Euroopa Liidu Kesk-Aasia eriesindajat Peeter Purjani kogu see kogemus oli väga oluline, mitte ainult minu jaoks, aga kõikide meie siis saadikute jaoks, selleks et meil tekiks täpne ja selge pilt. resolutsiooni eelnõus olen ma teinud ettepaneku ratifitseerida see koostööleping, partnerluskoostööleping ja, ja olen ühtlasi maininud ka mõnda punkti, paari sõnaga nendest. esi-, liikmene, kõige tähtsam on inimõiguste olukord riigis ja riiklik tegevuskava, mis Türkmenistan on vastu võtnud. meil on vaja hoolitseda selle eest, et selles tegevuskavas oleksid olemas ähm, seiremehhanismid ja täpselt samamoodi, et tegelikult äh, Türkmenistani ministeeriumid oleksid kohustatud tegema seda, mis seal tegevuskavas on teiseks arvan mina, et meie lähenemine peab mm, lähtuma Turkmenistani hetkeolukorrast ja sellepärast ma vägagi tervitan uut Kesk-Aasia strateegiat. põhimõtteliselt kõik strateegiad peaksid lähtuma igast riigist ja iga riigi hetkeolukorrast. ja sellest on meil abi ka Türkmenistani suunal. Türkmenistan on väga spetsiifiline riik, millel on väga spetsiifilised probleemid, eriti inimõiguste alal. ma arvan, et tuleks keskenduda haridusprojektidele selleks, et sünniks hea partnerlussuhe Türkmenistaniga. me õpime ka oma vigadest vigadest, mis me oleme teinud äh, teiste idapartnerluse riikidega suheldes kui me nendest tehtud vigadest õpime, siis tõenäoliselt me võib-olla enam uuesti samasuguseid vigu ei tee. tahaksin öelda, et meil on väga, et väga hea tegelikult on, et on olemas see riiklik inimõiguste tegevuskava selle koostas Türkmenistani valitsus, aga meil on samas vaja omapoolset vahendit selleks, et järelevalvet teostada selle tegevuskava elluviimise üle ja just nimelt seda partnerlus- ja koostööleping meile ka pakub. see on väga hea ja positiivne samm, see Türkmenistani inimõiguste alane tegevuskava seal on ainult üks aga, see, sellel tegevuskaval puudub kohustav iseloom. ehk kui ja, ja, ja ei ole seostatud need asjad omavahel, nii et kui meie soovime avaldada Türkmenistanile survet või soovime seostada erinevad asjad, siis sellisel juhul meil on vaja oma järelevalve vahendit ja selles seda rolli saab vägagi hästi täita ka see partnerlus- ja koostööleping. teiseks tahaksin mainida Türkmenistani kui neutraalse ri-, riigi rolli regiooni stabiilsuses. Türkmenistan on mitmete rahvusvaheliste organisatsioonide liige ja sellisena panustab ülemaailmsesse arengusse. muidugi riigi jaoks, kes ei soovi muutuda, on kõige lihtsam valida sellised liitlased, kes temalt mingisuguseid muutusi ei soovi ega nõua praegu tuleks mõelda, et võib-olla see on praegu nii-öelda võimaluste hetk ennast Türkmenistani partnerina tunda, muidugi samas ähm, sellega kaasnevad ka konkreetsed tingimused meie poolt. kolmas märkus, kodanikuühiskond Türkmenistanis millel on praegu võimalus meiepoolset abi saada, ka neid ei tohi unustada. kahe tuhande neljateistkümnendal aastal vähemalt oli päris palju organisatsioone registreeritud, kahe tuhande viieteistkümnendalt täpselt samamoodi, aga nende tegevus mm, puu-, piirdub väga üksikute asjadega, keskkonnaõigused, ränd äh,, pagulased äh,, puuetega inimesed ähm, ja nii edasi. me peaksime võib-olla analüüsima, kas partnerlus- ja koostöölepingu ja selle ratifitseerimisele pandud inf-, vahendiga, kas me äkki saaksime nende organisatsioonide tööd toetada ja aidata neil kasvada, aga mitte ainult ähm, neid organisatsioone ei peaks selle kaudu toetama, võib-olla selle kaudu õnnestuks ähm, saavutada olukord, kus riigis lubatakse ka rohkemaid kodanikuühendusi. ja veel üks asi veel on praegune kahepoolne koostööprogramm Türkmenistaniga. praegu välisteenistusel on mõned programmid elluviimisel Türkmenistanis. Need on minu arvates väga tähtsad ja tegelikult partnerlus- ja koostöölepinguga me saame koostööd tugevdada ja samuti mõjutada rohkem haridust, haldussuutlikkust, see arendamist, mis sellises riigis nagu Türkmenistan on väga oluline ja mis on oluline ka meie jaoks, meie kui partnerite jaoks ja nii, ja muidugi kolmas teema, inimõiguste organisatsioonid ja teenused. pean kõiki neid projekte väga oluliseks. tähtis on arutada nende elluviimist mm, ja ma arvan, et partnerluse koostöölepingu sõlmimine ja ratifitseerimine kindlasti mõjutab seda positiivselt veel üks asi, mida ma sooviksin mainida. põhiseaduse uus eelnõu. ma arvan, et Veneetsia, eh, Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjoni nõu oleks muidugi sellele uuele põhiseaduse eelnõule ära kulunud see oleks kindlasti parem saanud. veel ütleksin, et see ratifitseerimisprotsess on juba kestnud liiga palju aega. kui me tõesti soovime midagi ära teha, kui me soovime suhelda Türkmenistani inimestega, kui me soovime parandada inimõiguste olukorda Turkmenistanis, siis me peame olema seal kohapeal olemas. kui me seal kohapeal ei ole, vaid seame vaid tingimused, ja ootame lõputult, kuni Türkmenistani valitsus need tingimused täidab, siis sellisel juhul me ei ole realistlikud ja meie taolisest suhtumisest ka Türkmenistani rahvale midagi abi ei ole, nii et me peaksime olema seal kohapeal ja me peaksime olema seal kohapeal partnerlus- ja koostööleppe, lepinguga, mis on sõlmitud ja ratifitseeritud ma arvan, et edasised sammud kindlasti suurendaksid meie kaasatust Türkmenistani suunal. ma loodan, et mul jätkub väga hea ja viljakas koostöö kolleegide ja variraportööridega ning ootan teie muudatusettepanekuid. Like... suur tänu, teeksin ettepaneku, et me arutame päevakorrapunkte kuus, seitse, kaheksa ühise arutelu käigus. ja annaksin sõna härra Borjanile, kes on Euroopa Liidu Kesk-Aasia eriesindaja suur tänu, esimees. ma te-, tõesti olen tänulik selle võimaluse eest Euroopa Parlamendi liikmetega arutada partnerlus- ja koostöölepingut Türkmenistaniga ja arutada arenguid, mis puudutavad seda riiki. mitmed olulised punktid said juba proua Manesko raportööri poolt mainitud ja seega saan oma sõnavõttu teha üsnagi lühidalt ja pigem jagaksin teiega oma isiklikku kogemust, äh, mis on seotud äh, kohapealsete külastustega. ma olen Türkmenistanis käinud kolm korda pärast seda, kui mind eriesindajaks äh, nimetati eelmisel aastal ja mul on olnud võimalik selle riigi juhtidega intensiivsetes ja avatud dialoogis ühiste huvide nimel osaleda sellest lähtuvalt tahaksime rõhutada, et viimasel ajal olema näinud äh, riigijuhtide poolt äh, suurenevat huvi koostöö osas äh, Euroopa Liiduga valdkondades, mille puhul riigijuhid varasemalt olid ei olnud äh, seda soovinud ja minu arvates on tegemist positiivse signaaliga ja Türkmenistani äh, ühiskonna avanemis, avanemisega ja mis äh, härra president Mahmedovi teise ametiaja jooksul aset leidsid. nagu te teate, siis selle riigi sõlt-, iseseisvus äh, lähtus väga keerulisest ähm, mineviku taagast ja ma pean ütlema, et äh, reformide edusammud ja muudatused on aeglased ning inimõiguste olukord ei ole täiesti rahuldav. aga samas peame me tunnustama, et äh, president Medvedev on mitmeid meetmeid öö, vastu võtnud selleks, et varasemate juhtide äh, tegevusi ümber pöörata ja ta soovib ka rahvusvahelisel areenil ning piirkondlikul tasandil äh, oma rolli täita, näiteks Afganistanis, kus äh, nende panus taristusse teatud projektides elektrivaldkonnas ja raudteeühenduste puhul on positiivselt kajastunud ja minu arvates on tegemist hea arenguga. Äh, seda öeldes peab mõistma, et Euroopa Liidul on olnud teatud piirangud äh, äh, näiteks majandusvaldkonnas, aga igal juhul on olukord sundinud kohapealset juhtkonda, riigi juhtkonda mitmekesistama oma tegevust ja nii nagu ka raportöör mainis, siis siin on teatud võimalusi ähm, koostööd süvendada. Türkmenistani äh, ametivõimud näevad Euroopa Liitu teretulnud ja usaldusväärse partnerina selleks, et äh, haridussüsteemi äh, muuta selleks, et ligi tõmmata investeeringuid ähm, ja tuua, kasutusele võtta uusi tehnoloogiaid ja lõpetuseks Türkmenistan, nii nagu ka teised piirkonna riigid näevad Euroopa Liitu tasakaalustava jõuna Kesk-Aasias, kus äh, poliitiline ja julgeoleku kohalolek Venemaa ning äh, Hiina majanduslik mõju süvenevad ja meil on tõesti teatud võimalus äh, praegustes suhetes Euroopa Liidu ja Türkmenistani vahel, mida peaks äh, jätkama selleks, et Euroopa Liidu rolli süvendada äh, riigi kaasajastamise protsessis, lähtudes universaalsete väärtuste ja põhimõtetega kohapealsete külaskäikude käigus pühendasin ma palju tähelepanu näiteks inimõigustele ja asepeaministriga ja presidendiga arutasime neid teemasid väga avatult. loomulikult me ei olnud kõiges ühel meelel, aga igal juhul nad näitasid üles valmisolekut äh, lahendama neid raskeid probleeme, mis riigis on ja tõesti, tegemist on olulise Äh, sammuga, kus äh, mõistetakse, et on teatud probleemid ja partnerid saavad seejärel aidata probleemidele lahendusi leida. samuti on oluline see, et nad ei eita, et probleemid eksisteerivad et äh, näiteks inimõigustega seoses, nii nagu ka raportöör mainis, ja seda käsitletakse lähtuvalt teatud analüüsist ja mina olen rõhutanud seda, et on vaja paika panna korralik seiresüsteem rakendamise kohta ja samuti soovitasime ka Euroopa Nõukogu Veneetsia komisjoni kaasamist põhiseaduse reformi, mis hiljuti alguse sai. reaktsioonid olid jällegi üsnagi positiivsed ja see on hea lähtepunkt meie suhete jätkamiseks ma ei tahaks liialdada nende esimeste sammude tähtsuse üle, ma olen täiesti nõus sellega, mida arvamuse eelnõus on öeldud Kesk-Aasia strateegia kohta, et me peaksime hindama edusamme lähtuvalt praktilistest reaalsetest tulemustest, mitte seadusandluse deklaratsioonide põhiselt. aga minu arvates saame esimesed sammud teha sellest lähtuvalt ja seejärel on meil võimalik saada paika õiguslik alus süstemaatilisemaks äh, äh, edasiminekuks. ma usun ja olen täiesti nõus sellega, mida proua Monesco ütles, et partnerluse koostööleping ei ole mingisugune äh, auhind neile, vaid tegemist on tugeva koostööraamistikuga, mis täiendavalt toetab Euroopa Liidu huvisid, põhimõtteid ja muuhulgas saab olema ka oluliseks viitepunktiks sellega seoses, mis puudutab konkreetseid kohustusi ja sätteid. ja lõpetuseks see võimaldab ka luua äh, dialoogi intensifitseerimise, intensiivistamise mehhanismide loomiseks inimõiguste küsimuses ja lisaks ka parlamendikomisjoni loomiseks koostöövaldkonnas. ilma koostöö- ja partnerluslepinguta on ainult üks äh, ühiskomisjoni koosolek aastas ja seetõttu on keeruline asjadega edasi liikuda ja on vaja süstemaatiliselt ja lähemalt äh, koostööd jätkata erinevate tasanditega. ja nagu ka viimasel kohtumisel äh, nad rõhutasid, et nad soovivad, et meie pühendumus suureneks ja seda võimaldakski just see koostööleping. Need olid mõned punktid minu poolt lisaks sellele, mida raportöör juba ütles ja ma olen valmis vastama teie küsimustele ja märkustele, juhul kui neid peaks olema. aitäh, härra Purjen. ja nüüd kõigepealt saab sõna härra Preeda suur tänu, esimees, kõigepealt tahaksin tervitada raportööri proua Maneskut Äh, äh, dokumendi, nende dokumentide koostamise eest ja ma leian, et aeg on käes selleks, et Euroopa Liit äh, Kesk-Aasias rohkem kohal oleks. ja me oleme kõik nõus selles, et eelmise suve ülemkogu otsus selle kohta on oluline vaja läbi vaadata see Kesk-Aasia strateegia ja selle üle hääletame sel nädalal. härra Burjan juba ütles, et inimõigustega on Türkmenistanis probleeme ja selles osas on vaja tööd jätkata sõnavabadus äh, samuti ei eksisteeri alati, kodanikuühiskond on alla surutud äh, valimiste korraldamisel ollakse liiga kaugel veel teatud standarditest. samas aga tuleb tunnustada seda, et ja me peame edasi tegutsema ja seepärast tervitame seda, et oleks vaja Euroopa Liidu delegatsiooni Türkmenistani kes aitaks meil paremini mõista seda kohapealset olukorda ja samuti avaldaks toetust demokraatiale, õigusriigi põhimõttele. meenutas koostöö, parlamendi koostöökomisjoni paikapanemine võiks samuti aidata meie tööd äh, teha selles riigis ja mis puudutab järelevalvemehhanismi, siis selles osas ma leian, et parlament seda ka teeb Äh, saaksime me jälgida olukorda Türkmenistanis, sealhulgas ka seda, mis puudutab artiklit kaks kaks koostöö- ja partnerluslepingus, äh, millele parlament äh, pöörab väga olulist tähelepanu, aitäh! suur tänu, esimees, ja suur tänu, kolleeg Maneskule ja härra Burjanile. ma suhtun avatult sellesse teemasse, aga siin on teatud teemasid, kuidas me selle raportiga tegeleme ja sellel on vaja vastuseid. me tegime, võtsime vastu äh, teadliku otsuse see koostöölepe edasi lükata ja kui me nüüd ütleme, et me liigume edasi, siis on vaja mõista, mis selle viivitusega saavutati ja mis on olukorras praegu paranenud võrreldes varasemaga. seega meil on vaja seda hinnata. teiseks, keegi meist ja mina kindlasti mitte ja ma ei usu, et keegi siin komisjonis arvab, et äh, me tahaks teha midagi muud, kui äh, panustada. meil on teatud arusaam suhete kohta Euroopa Liidu ja Türkmeniste vahel ja me peame kindlasti seda arvesse mõtma, mida me üheskoos läbi äh, partnerluse koostööleppe saame saavutada, mida praegusel hetkel ei ole võimalik saavutada, lähtudes olemasolevast äh, vastastikuse mõistmise memorandumist. lisaks sellele, kui proua Manescu räägib äh, probleemidest idapartnerlusriikides, Äh, siis selles osas peame olema ettevaatlikud ja tal on õigus öelda, et seal on teatud paralleele teiste riikidega seoses ja me peame olema väga ettevaatlikud äh, selles osas, mida me ütleme selle riigi kohta, mida me hiljem võime kahetseda, nii nagu on teiste riikide puhul läinud. ja eravestlustes kindlasti on tegemist teemaga, mida me peaksime käsitlema ja neljandaks, alati on teatud kahtlus ja see küsimus on otseselt härra Purinile, mis puudutab energiakoostööd, ka siis me võib-olla oleme valmis inimõiguste küsimuses silma kinni pigistama, me küll viitame sellele, aga samas arvestades, kui halb olukord on, siis kus me näeme, kus inimesed kaovad, kus on palju poliitvange, nende hulgas palju ajakirjanikke, paljud, kellel on reisikeeld, Äh, ÜRO menetlused, mis on peatatud äh, inimõigustega seonduvad äh, teemad ja satelliittelevisiooni blokeerimine, meedia blokeerimine on, kajastab olukorda üsnagi negatiivselt. ja seega on väga oluline, et me selle teema käsitlemisel peame näitama, et äh, meid ei ole sunnitud suud kinni panema, ma tervitan seda, mida raportöör ütles äh, kodanikuühiskonna toetamisele, kui me seda ei suuda teha ja võimaldada seda, et äh, sõltumatuid vabaühendusi saaks registreerida, siis on see kahetsusväärne. ja kui me seda üheskoos aga samas suudame saavutada, siis oleks kindlasti tegemist äh, Äh, teemaga, milles, millele ta võib loota minu tuge. ja lõpetuseks minu sõbrad äh, Rahvapartei fraktsioonis ütlevad, et äh, kui me räägime delegatsioonide suurendamistest riikides, aga see puudutab vahendeid ja prioriteete ja välisteenistus saab öelda, kas, et äh, ütleb ju selgelt, et kui te tahate neid delegatsioone, siis on vaja selleks vahendeid leida, aga see on väga keeruline ja maailmas on teisi riike, mille puhul äh, meil on vaja enamat Euroopa Liidu kohalolu. aga igal juhul peaksime tõsiselt arutama ja mitte lihtsalt deklaratiivselt nõudma ja, ja samas mitte määrama neid rahalisi vahendusi, vahendeid välisteenistusele ja seda ma ütleksin Rahvapartei kolleegidele. härra Purjanil on õigus öelda, et me peaksime seda arvesse võtma, arvestama ka lähtudes Kesk-Aasia strateegia kontekstist, me kindlasti tunneme selles osas äh, suurt huvi ja me tahame seda prioritiseerida ja kindlasti tervitame tema ametis olekut. härra Metševes, palun. suur tänu, härra Kurjan, sellest, et olete siia tulnud oma mõtteid jagama ja suur tänu proua Maneskule raporti eest. tegemist on äh, väga mahuka tööga, aga samas tahaksin ma veidi täpsustada ja edasi arendada seda, mida kolleeg just ütles. meil on siin teatud muresid, mis ei ole otseselt seotud selle faktidega, mida meie teame, mis on raportis või teie sõnavõtus kajastatud, ma mõistan, et et äh, uutel ametivõimudel on äh, rohkem plaanis panustada ja siin on ka strateegilised huvid, ütlesid, et meil on piiratud mõjuvõim Türkmenistanis. ma ei ole täiesti äh, veendunud, et meie mõjuvõim suureneb pärast äh, selle lepingu äh, ratifitseerimist, ma tean, et see on avatud küsimus ja ma ei tahaks siin tulevikku kuidagi hindama hakata, aga meil on kaks viisi, kuidas äh, asjad võivad areneda. partnerluse koostööleping on raamistikuks selleks, et hinnata ja arutada inimõiguste küsimust ja alustada dialoogi Turkmenistani ametivõimudega. aga selline raamistik äh, nõuab, et mõlemad osapooled oleksid aktiivselt sellega se seotud. institutsioonide kohalolek ei garanteeri mitte midagi. ja mul on teatud kõhklusi selles osas, kas Türkmenistani valitsus ei ole rohkem huvitatud selle leppe ratifitseerimisest kui nende institutsioonide äh, Äh, toimimisest ja see on äh, kahtlus, äh, millele ma sooviksin vastust saada, sest olukord on üsnagi negatiivne. Kesk-Aasia lõikes ei ole see riik oma panustamisega inimõiguste küsimuses kusagil eesrinnas äh, raporti teatud äh, sõnastus tundub äh, ka selles osas olevat vastuoluline, lõikes seitse me mõistame, äh, et reformid on, poliitilised majandusreformid on olnud piiratud, aga samas on see julgustav märk. teistes raportites ei tahaks me seda, et mingi julgustav tulemus lähtuks piiratud reformidest, leheküljes viisteist märgime me teatud äh, paranenud koostööst äh, vangide kohtamise osas ja samas lõikes on öeldud, et me lihtsalt ei teagi üldse, mis on see arv, me ei tea, mis on nende staatus, milline on nende heaolu, me ei, seda, sellest me ei räägigi, aga nende arv. siin on need äh, vastuolud, mille puhul äh, juhul, kui me neid ei suuda kõrvale lükata, siis ma ei saa seda kuidagi heaks kiita kuigi ma olen täiesti nõus kõigiga siin, et me peame selles piirkonnas tegutsema Kesk-Aasias ja sealhulgas ka Türkmenistaniga, aga ma ei ole kindel, kas see ratifitseerimine praegusel hetkel on kõige optimaalsem lahendus sellele, aitäh. järgmisena saab sõna härra Kukan suur tänu teile, härra esimees. ma sooviksin tänada proua Maniskut raporti koostamise eest. sest tegemist on väga ülevaatliku raportiga, mis tegeleb oluliste küsimustega mitte ainult inimõiguste valdkonnas, vaid ka õigusriigi, kaubanduse, regionaalse julgeoleku ja koostöö küsimustega arvan, et see on hea alus edasiste arutelude jätkumiseks ning hoolimata teatud punktidest äh, mis esile tõusid, tõusid, on võimalik see raport võtta vastu meie komisjonis suure häälteenamusega. mis puudutab mm, saadik Burjani, siis tunnustaksin tema tööd selles piirkonnas ning äh, tahaksin öelda, et Euroopa Liidu hääl Kesk-Aasias peaks olema ühtsem ning äh, arvan, et härra Burjon selle nimel ka pingutab. see arutelu ahvetis toimub äh, ajal, mil me arutame Euroopa Liidu äh, Kesk-Aasia äh, strateegiat ning mina olen oma fraktsioonis variraportöör, sooviksin rõhutada seda, et äh, tuleks äh, avada Euroopa delegatsiooni esindus äh, Ashwadis võimalikult kiiresti. ma saan täiesti aru sellest, mida ütles härra Messerich, kuid samas arvan siiski, et peaksime sellele küsimusele väga pragmaatiliselt lähenema, sest sest ei maksa arvata, et äh, strateegiad äh, igasugused äh, aitavad meie tegevust selles piirkonnas kuidagi kaasa. teiseks arvame, et peaks kasutama kõik oma suhete potentsiaali, selles piirkonnas peaksime jääma võimalikult objektiivseteks, ilma et me hakkaks tegema suuri plaane. Mm, arvan siiski, et see me looks palju parema, tõhusama dialoogi selle riigiga. kaks äh, küsimust äh, raportöörile härra Burjanile, me teame, et äh, olukord Türkmenistanis on murettekitav, tegemist on üks kõige suletumaid riigi, režiime kogu maailmas, mitte ainult Kesk-Aasias siiski on mingid teatud märke olemasolevast kodanikuühiskonnas, võib-olla rääkisid, räägiksite sellest. ja teiseks, võttes arvesse julgeolekuolukorda selles piirkonnas, kuidas suudab Turkmenistan oma piire kontrollida ja hallata ja võib-olla peaksime peaksime eh, neid toetama piiri eh, kaitsmisel ja veel üks küsimus, kuidas te hindaksite praegust eh, regionaalset koostöö selles piirkonnas, kas näeme pisut suuremat soovi koos tegevuseks näiteks julgeoleku ja keskkonna küsimustes. aitäh teile, esimees suur tänu, härra Vendini. suur tänu teile, esimees ja tere õhtust kõigile. suur tänu proua Maniskule tubli töö eest. tegemist on olnud kindlasti väga põhjaliku tegevus te,, te, tegevusega. on jäänud veel mitmeid küsimusi, olen aru saanud sellest, et leppe ratifitseerimine on oluline geopoliitilistel põhjustel. on oluline säilitada suhteid selle strateegiliselt olulise riigiga. tegemist on ka islamiriigiga. ja ei tea, kas seal ei, ei võiks karta ka võimalikku ähm, mässu, võttes arvesse, kui palju ähm, mässusid äh, ja ülestõuse praegu tekib maailmas. samuti tegemist on äh, autoritaarse riigiga, kus inimõigusi tõsiselt äh, rikutakse. praegused sammud on olnud ähm, konkreetsed, kuid mitte äh, väga põhjalikud äh, ja praegusel hetkel inimõiguste olukord on endiselt väga halb. räägime sellest küsimusest ka edaspidi. mina olen samuti vääriraportöör ja esinen oma fraktsiooni nimel, üritan esitada muudatusettepanekuid, mis just seda aspekti esile tõstaks. ja sellega lõpetangi, sest äh, peame ära hoidma äh, kaheseid suhtumisi riid, riikidesse, mille majanduslik tähtsus on kahtlemata olemas, need, mis on tugevad, kuid äh, aeg-ajalt me vaatame neist üle, oleme nendega liialt äh, lubavad, samas aga teistes küsimustes jälle palju rangemad inimõiguste küsimus on väga keeruline, eksida võib äh, ühes või äh, teises küsimuses, kuid peame suutma säilitada tasakaalu. ja peame tegema kõik selleks, et Euroopa Liitu peetakse õiglaseks ja tasakaalukaks äh, vastaskõnelejaks järgnevatel päevadel tegutseme edasi ja loodame, et ähm, ratifitseerimine äh, toimub kunagi tulevikus võimalikult heal moel. suur tänu, räägin väga lühidalt. me oleme siin kahes äh, äh, probleemi ees, üks räägib, üks puudutab inimõigusi, teine Euroopa geopoliitilisi huvisid ning äh, praegu on oluline rääkida inimõiguste diplomaatiast. küsimus on selles, millele me rohkem rõhku asetame, teinekord äh, rõhume rohkem inimõigustele, teinekord jällegi äh, geopoliitiliste huvidega, kui tihtipeale on tigu, tegu teiste äh, suurriikide poolse survega, kas sunnivad meile oma äh, need tööd nende eest ära tegema ning me peaksime olema selles osas ausad ja tunnistama, et raske on ühest küljest äh, arvesse võtta nii inimõigusi kui teisest küljest ka, teisest küljest ka Eh, geopoliitilisi huve. ma olen kaks aastat olnud nüüd eh, Euroopa Parlamendis ja mul tekib küsimus, kui, millise tähtsusega on meie välistegevus, kui ma vaatan, eh, mis tagajärjed ja tulemused meie tegevusel on, tekib mul küsimus, mis mõte on parlamendil ja mis mõte on meie välisasjade kõrgel esindajal ja kogu meie poliitikal ka selles valdkonnas. arvan, et väga palju on puudujääke, vajakajäämisi ja arvan ka, et äh, näiteks immigratsioonipoliitika puhul mõelge, mis juhtus Saksamaaga, võib-olla Saksamaa ise tõmbas selle endale kaela, aga selliseid juhtumeid äh, kerkib pidevalt esile, meil ei ole tegelikult strateegiat, meil ei ole tegelikult Euroopa poliitikat ning on vastuolu ühest küljest poliitika ja riikide strateegiliste huvide ning teisest küljest globaalse visiooni ehm, puhul Euroopa rahva poolt ma pean ütlema kahjuks, et et näiteks Türkmenistani puhul, kuid ka teiste äh, sektorite puhul ei suuda me tegelikult välja kujundada tegelikku Euroopa poliitikat, kas energiavaldkonnas, immigratsioonivaldkonnas, laienemise valdkonnas, kõikides muudes küsimustes. pärast kaast-, ühte aastat ei saa ma aru, milleks meil välispoliitikat ning eh, ma ei saa ka aru, mis kasu on eurooplastel Euroopa institutsioonide poliitikast. Das Wort hat nun Herr Peterle härra uh, Peeterle. ma olin sarnases äh, positsioonis teile sama küsimusega tegeledes äh, ja ma soovin palju edu proua Maneskule äh, selles olukorras, sellisel kujul, nagu ta praegu on, oleks esimene küsimus mitte see, mis on optimaalne, vaid mis, see, mis on parem ja ma arvan, et see, mis välja pakuti raportööri pool, on parem kui äh, eda-, järjekordne edasilükkamine, sest nii saame me mingisuguse võimaluse seda olukorda mõjutada ja äh, me näeme ise praegu, äh, et meil on võimalik siis midagi teha, kui olukord halveneb ja mis puudutab põhimõtteid, siis neid mainisid mitmed kolleegid, siis ma sooviksin, et me ei ole, ei oleks vähem pragmaatilised kui teistel juhtumitel. Das Wort hat Frau Toivo Klaar. Toivo Klaar. Head of uh, the tänan, ma olen EAS-i um, Kesk-Aasia delegatsiooni esimees ja ma ei taha hakata siin kordama üle seda, mida eelkõnelejad juba öelnud on raportööri ja eri esindaja poolt. ma sooviksin lihtsalt äh, rõhutada teatud punkte, mis on seotud kirjaga, mille kõrge esindaja Mogherini saatis teile aegunud aasta lõpus ja seal ta rõhutas seal ka juba tema eelkäija poolt astutud samme, et äh, pa-, äh, parlamendi äh, teavitatakse selle partnerlus- ja koostöölepingu inimõiguste aspektidest ja samuti ka ollakse valmis teavitama Euroopa Parlamenti kõikide vajalikel juhtudel ja see puudutab ka Kesk-Aasia delegatsiooni ning see puudutab ka inimõiguste arengut Türkmenistanis. praegusel juhul oleme valmis rääkima ka sellest, mis toimub kodanikuühiskonnaga eh, ja iga-aastasene inimõiguste raport võtab eh, arvesse ka arenguid Türkmeni-, Türkmenistanis eh, oleme valmis koostööd tegema ka järgmise inimõiguste alase äh, äh, mõttevahetuse osas äh, Türkmenistaniga ja kahtlemata oleks tore, kui teie komisjoni esindajad tuleks samuti Ashgabadi kahekümne kaheksandal, kahekümne üheksandal mail inimõiguste riigipõhine strateegia Eh, ei ole lihtsalt dokument, vaid eh, see on dokument, millega saaks eh, tutvuda ka parlamendiliikmed. arvame, et partnerluse koostööleping ei ole eesmärk iseeneses, vaid see on vahend, et paremini jälgida inimõiguste olukorda ja ja samuti ka äh, saavutada kõik oma eesmärgid, ehk see rohkem demokraatiat, rohkem avatust Turkmenistanis, mida saab kõige paremini saavutada, e, jätkates pidevat dialoogi e, selle riigiga, muuhulgas ka Euroopa Parlamendi poolt. kõnelejal pole mikrofoni. Godātie kolēģi, labvakar! Um, es esmu Centrāla Āzijas delegāts. Mina olen Euroopa Parlamendi eh, Kesk-Aasia delegatsiooni liige ning eelmise aasta septembris esimest korda eh, esimest korda Türkmenistani parlamendi esindus tuli meiega rääkima möödunud aastal, võib-olla siis, ka siis parlamendi liikmetega. ning üks äh, küsimusi, mis arutelu eh, all olid, olid just inimõigused. ning ütlesime muuhulgas, et eh, et eh, ütlesime, et Äh, koostöölepingut ei ratifitseeritud. ja äh, siin tuleb vaadata ka headele tavadele, ma olen nõus muidugi sellega, mida siin on öeldud ratifitseerimise kohta, aga ma saan äh, aru ka muredest, mis sellega seoses on esile kerkinud sest peab mõtlema ka selle peale, kuidas me suudaksime, et me suudaksime olukorda paremini stimuleerida, kui lepe ratifitseeritaks. igatahes paluksin ma kolleegidel seda raportit toetada, et lepi, lepe võimalikult kiiresti ratifitseeritaks, sest see asi on nüüd liialt kauaks toppama jäänud. Euroopa Liit peab olema esindatud kogu Kesk-Aasias, mitte ainult Türkmenistanis. kui soovime, et see nii läheks, peame olema ise aktiivsemad, sest ei piisa ainult sellest, kui näitame näpuga, kritiseerime ja õiendame kogu aeg. kui soovime eh, näidata, et oleme targemad eh, ja nutikamad, siis peame olema kohapeal, me meie olemasolu peab olema nähtav, peame olema eeskuju selle kohta, kuidas selline ühiskond tegelikult toimib ning arvan, et eh, lepe tuleb ratifitseerida nii kiiresti kui võimalik, tegemist on hea raportööri, eh, raportiga, olen tänulik raportöörile ja see annab minu meelest hea ülevaate tegeliku olukorra. Äh, aitäh aastal kaks tuhat üksteist me tegelikult andsime nii-öelda esialgse nõusoleku või tingimusliku nõusoleku. üheksakümne kaheksanda aasta lepingud äh, olid selleks ajaks oma kehtivuse kaotanud, põhjus oli selles. ja tegelikult me soovisime ka veenduda ja kindlustada, et et inimõiguste teemaline dialoog toimuks vastavalt Euroopa Parlamendi soovidele ja kodanikuühiskonda kaasates. härra Klaaril on olemas ka proua Mogherini selleteemaline kiri. raportööri poole pöördun nüüd, kas selles kirjas on ka kõik vastavad äh, ähm, kinnitused olemas ja härra Klaar, Klaari juttu võtame siis teadmiseks, nii nagu ta ütles, Jaani, ja jääme niimoodi siis ootama mai lõppu. nädal pärast seda visiiti Türkmenistani peaksime siis saama või oleme vähemalt tänulikud, kui me saame e Euroopa Liidu välistalituselt materjali. hea oleks jah-sõna, aga me peame ootama, kuni teised kolleegid tagasi jõuavad ja muidugi kõik sõltub ka sellest, mis signaali me saame välistalituselt ja kogu asi peab minema veel ka täiskogu ette Äh, kuule, Breit, Breida kommentaarid näitavad, et meil peaks olema seal kohapeal ka inimesi nüüd, kellega seda inimõiguste teemalist dialoogi ähm, aru- äh,, pidada ja raportöör paluks arvestada seda, raportöör. suur aitäh! esimees, tänaksin kõiki kolleege ja kõiki teisi, kes on väljendanud oma toetust, aga samuti väljendanud ka muret seoses olukorraga Türkmenistanis ning on ühtlasi toetanud partnerlus- ja koostöölepingut Türkmenistaniga. ma usun, et me oleme kindlasti konstruktiivsed, sellepärast et kuusteist aastat on seda asja edasi lükatud ja inimõiguste alal midagi põhjapanevat muutunud ei ole, aga samas me peaksime siiski teadmiseks võtma, et meil praegu on olemas partner, kes tundub olevat avatum ja koostööaltim. Ehm, ehk meil on selline partner nüüd olemas ja me peaksime seda lugema ka positiivseks märgiks ja me peaksime ka motiveerima neid edasi minema nende reformidega ja meie omalt poolt peaksime neid toetama ja abistama. esimees küsis, kas kõrge esindaja kiri oli rahul, rahuldas meid. jah, rahuldas küll, sellepärast et see oli täpselt see, mida me vajasime järelevalve jaoks koos komisjoniga. nii et me kindlasti kavatseme ära kasutada selle uue vahendi ja sellega tegeleda koostöös komisjoniga. enne kui see missioon kätte jõuab, on seitsmeteistkümnendal mail inimõiguste teemaline dialoog. me saame kindlasti paluda välistalitust, välisteenistust meile saata oodata selle dialoogi tulemus. ja me saame alati ka paluda kõige väri, värskemat informatsiooni asjade seisu kohta. on tõsi, et me kõik oleme mures inimõiguste pärast me oleme kõik mures nende võimudelt saadud ja vangistuses peetavate isikute nimekirja pärast, aga seda enam on meil põhjust avaldada survet Türkmenistani võimudele selleks, et nad paremini tegutseksid ja et nad kiiremini tegutseksid. Nad on loomulikult kohutavalt aeglased, me ei saa eeldada, et üleöö tekiks muljetavaldav demokraatia Türkmenistanis. küll aga me saame neid toetada teel demokraatia poole ja partnerlus- ja koostööleping võib olla vägagi võimas kaasamisvahend. ja vähemalt tähendaks see Türkmenistani võimudele kohustust jätkata dialoogi Euroopa Liiduga ning samuti ka nõustuda partnerlus- ja koostööleppega kohustuslike sätetega, vaat see on väga-väga oluline küsimus, ehk et neil tekiks kohustus järgida partnerlus- ja koostöölepingu sätteid. loomulikult ajakava saab olema selge ko-, kohtumiste kohta, dialoogi kohta kõige kõrgemal tasemel, see on ka ääretult oluline asi, sellepärast et seda meil ju varem ka ei olnud. me peaksime ka seda pidama oma töövahendiks, sellepärast et paljud kolleegid küsisid, et aga mida see partnerlus- ja koostööleping suurendab. ma ütlesin, et me oleme seal kohapeal, me nii-öelda suuname ja juhime ja kõik need eh, nii-öelda teetähised, mis selles resolutsiooni eelõu eelnõus on, on vägagi sobivad selle riigi jaoks ja just nimelt sellepärast see resolutsioon saigi kirjutatud koos ratifitseerimisdokumendiga, sellepärast et sealt tuleb väga selgelt kõik see välja. meie toetus on oluline muidugi ka Türkmenistani võimudele. meie toetus reformide elluviimisel. see on tähtis sõnum, mis meilt välja läheb, see on palju tähtsam kui lihtsalt see, et äh, lükata jälle asju edasi ja, ja lihtsalt äh, nii-öelda kõrvale jätta Türkmenistan oma inimõigusprobleemidega. aitäh, järgmine kord siis arutame seda kahekümne kolmandal, muudatusettepanekute tähtaeg on kaheksateistkümnes. kas kõik on nõus? ja nüüd Euroopa piiri ja ranniku valve. kolleeg Austavitšius, aitäh, esimees, lugupeetud variraportöörid vabandan, et kolleeg Javier Nart siia ei saanud tulla, räägin lühi, lühidalt ähm, välisasjade komisjoni arvamusest Euroopa piiri- ja rannikuvalve eelnõu osas. selle dokumendiga püütakse praeguse Frontexi äh, või õigemini Frontexi praeguseid ülesandeid ja volitusi suurendada ning äh, võetakse suund üle-euroopalise piiri ja rannikuvalve agentuuri suunas, mida finantseeritakse Euroopa Liidu eelarvest. tähtis on siinkohal märkida, et selles ettepanekus on otsustava tähtsusega liikmesriikide äh, rahaline panus selleks, et me tuleksime toime meie välispiiridel toimu-, olevate väljakutsetega ja sellepärast me vajamegi praktiliselt liikmesriikide nii-öelda täielikku pühendumust. vaja on see selgemaks saada, see ühine vastutus liikmesriikide ja Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve agentuuri vahel. mõned asjad on ikka veel hägused, kuigi asjad on paremaks läinud ning samuti on siin välja toodud, et vaja on häid suhteid kolmandate riikidega. mida veel on siin mainitud Euroopa Parlamendi rolli agentuuri järelevalve teostamisel. selle ideeks oleks parandada kõiki selle määruse toimimise aspekte. ühtlasi kolleeg vabandas sellepärast, et töö oli vaja valmis teha ülilühikese ajaga, arvestades praegu äh, rände, praegust rändeolukorda, aga loomulikult kõik muudatusettepanekud on teretulnud, mina tänan tema nimel tähelepanu eest ja, ja ootan siis teilt küsimusi, kui teil neid peaks olema. mul on, aitäh, noh, natuke veel aega on, sellepärast et mai täiskogu on ju ka veel tulemas ja kui ma ei eksi, siis on seal ette nähtud Bosnia peaministriga kohtumine. seetõttu ma arvan, et on võimalik saada ka muudatusettepanekuid. meie oleme juhtkomisjon neljateistkümnendal aprillil on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. kõik see, selle nimel, et kaheteistkümnendal saaks toimuda see erakorraline kohtumine ja et kogu asi saaks jõustuda kahekümne neljandast maist. olukord seega ei ole paremaks läinud ja sellest peame siis juht, juhinduma meil on ka veel väike mõttevahetus plaanis enne kaheteistkümnendat. kes soovib sõna? kolleeg Step. suur tänu, esimees, aitäh, et mulle sõna andsite. tahaksin omalt poolt öelda, et ma teo-, toetan Euroopa Komisjoni ettepanekut äh, asutada Piiri- ja Rannikuvalveamet ma arvan, et see muudab äh, välispiiri äh, kontrollimise tõhusamaks ja väga oluline on äh, taastada meie kodanike usk välispiiri. teisisõnu öeldes Frontex, lähtudes praegusest olukorrast, ei suuda tõhusalt rändevoogudele reageerida nagu me oleme käesoleval aastal Euroopa Liidu välispiiril näinud ja sellepärast peame me tegutsema kiiresti ja me peame toetama uut lahendust. ma tervitan ettepanekut äh, lühimenetluse kohta ja ma tervitan äh, neid lühikesi tähtaegu, mis meil on muudatusettepanekute esitamiseks mis puudutab teiste komisjonide pädevust, siis ma tervitan seda, et siin rõhutatakse koostööd ameti ja kolmandate riikide vahel, näiteks seda, et on võimalik eh, kontaktametnikke kolmandatesse riikidesse saada, saata. mina leian, et need isikud peaksid olema kaasatud Euroopa Liidu delegatsioonidesse, selleks et me saaksime vahendada oma kogemusi äh, selline abi Euroopa Liidu liikmesriikide poolt kolmandatele riikidele selleks, et äh, kaitsta ja tagasi saata rändajaid, peaks olema nii laialdane nagu kui vähegi võimalik. ning äh, koostöö peaks toimuma tihedalt kolmandate riikidega ja liikmesriigid peaksid tagasisaatmise tegevustes osalema. head kolleegid, jään ootama koostööd äh, raportööriga ja ka variraportööridega, aitäh! suur tänu! ja võib-olla ütlete edasi, et äh, kui oluline on see, et härra Nart teeks tihedat koostööd äh, variraportööridega, sest meil ei ole rohkem kohtumisi enne kaheteistkümnendat maid ja seega ta peaks tagama, et asjad on piisavalt koordineeritud ja asjad sujuvalt kaheteistkümnendal mail läheksid. härra Pitsula, palun. suur tänu. mul on väga hea meel selle üle, et äh, raportöör on seda teemat käsitlenud, ma olen enamuste teemadega nõus ma arvan, et komisjon peaks üles näidama vastutunnet ja täielikult toetama seda ambitsioonikat projekti. kui me räägime siin omavahendite küsimusest äh, seoses ametiga ja vastutustega, siis ei tohiks me unustada seda, et see kohutav olukord äh, ja rändekriis võib korduda, see puudutab lõppude lõpuks äh, rakendamist mis puudutab välispiiri kontrolli, siis loomulikult meil on vastavat ametit vaja ja me peame nende toe, neile toetust esitama, aga siin on teatud valdkondi, mis ei ole piisavalt määratletud, näiteks mis puudutab vastutust teatud teemadel, ei ole selgelt äh, defineeritud, äh, näiteks ka seda, kui palju on töötajaid, ametnikke, kuidas nad palka saavad ja nii edasi näiteks lähimuspõhimõttega seotud teemad samuti vajavad äh, reageerimist. ehk siis see ei puuduta mitte ainult pädevuste ühendamist, vaid ka inimõiguste rikkumist ja mida sellisel juhul tehakse ja praegu ju ei ole see selge. lisaks sellele äh, teema, mida ei ole piisavalt analüüsitud, mis teatud liikmesriikide jaoks on tähtis puudutab äh, välispiiri määrandamist, äh, artikkel kaksteist lõige kolm, kus räägitakse haavatavusest ja Schengeni ala peab samuti arvesse võtma. ja siin on väga selgelt öeldud, et äh, juhul, kui Schengeni ala satub ohtu, siis komisjon võib vastu võtta äh, Äh, meetmeid selleks, et seda kaitsta. ja ma eeldan, et ma ei ole ainus, kes leiab, et see uus integreeritud äh, piirihaldussüsteem ei ole seal ainult selleks, et Schengeni ala kaitsta, vaid see peab kaitsma meid kõiki, kõiki liikmesriike, sest vastasel korral nõrkused ja puudused, mis meil on, millega me rahul ei ole, ainult äh, korduvad. suur tänu! suur tänu. proua Sokolova, palun. suur tänu, esimees. ei ole vaja korrata, kui oluline see valdkond ja see määrus on. ma tahaksin tänada härra Naarti tema lähenemise eest ja selle eest, et ta on üles näidanud äh, kätte sa-, vastutulelikkust, kui ma soovisin lisaaega, selleks, et äh, analüüsida selle määruse kõiki tagajärgi. minu fraktsioonil on oma seisukoht, mis puudutab Frontexit ja te teate, et me oleme selle vastu, aga vaatamata nendele reservatsioonidele mina isiklikult teen kõik, mis võimalik selleks, et panustada ja leida, jõuda ühistele seisukohtadele. arvestada, et kui tõsise delikaatse teemaga on tegemist selle määrusega puhul, mis puudutavad erinevaid poliitilisi lähenemisi, siis on meil tõesti vaja mõista, mis rahvusvahelised konventsioonid ütlevad. see on see miinimumraamistik, millest me peame lähtuma. keeruline olukord suletud piiridega Eh, Euroopa Liidu ja Türgi vahelise leppega, mis rikub rahvusvahelist õigust ja erimeelsused eh, liikmesriikide vahel, mured ja hirmud, näiteks mis puudutavad tagasisaatmist eh, Türki, jõu ja vägivalla kasutamist toovad selgelt välja, et tegemist ei ole millegagi, mis probleemiga tegeleb, vaid äh, tegemist on millegagi, mis eskaleerub aja möödudes ja seetõttu on meil äh, vastutus äh, tulevikus selle teema korraldamine lahendada. ja lõpetuseks neli-viis küsimust, mida, millele me peame muudatusettepanekutes keskenduma. aktiivne panustamine, parlamendi kontroll selle ameti töö osas, me peame kindlasti selle tagama ja operatsioonid ja sekkumised selle ameti poolt ei tohi olla konfliktis ja vastuolus äh, rahvusvaheliste lepetega. me peame tagama selle, et rahastamine oleks täiesti läbipaistev ja proportsionaalne, ma olen selle ettepaneku vastu et amet äh, tegeleb äh, projektidega, mis on juba käimas Horisont kaks tuhat kakskümmend raames, millel on üsnagi kõrge äh, eelarve. ja lõpetuseks meil on vaja pöörata eritähelepanu teemadele, mis puudutavad riikide suveräänsust ja sõltumatust ja eriti teeb mulle muret, et sellise olulise määruse puhul ei ole äh, daamid ja härrad, selget definitsiooni piiride äh, osas, mida, mille puhul Euroopa Liit äh, määratleb neid kui välispiiri. ja lõpetuseks aitäh tehtud töö eest. proua Valero, palun. Eh, det här, är ett, eh, <clears throat> det här är en fråga som är, jag är väldigt glad i dagar extra på oss att, eh, att... suur tänu! mul on väga hea meel selle üle, et meil on olnud rohkem aega muudatusettepanekute esitamiseks. tegemist on tõesti väga olulise teemaga, ma sooviksin tänada raportööri suurepärase töö eest. mina näen olukorda sellisena, et küsimus on määruses, kui neid selgitavaid märkusi lugeda, siis ei ole kõik kooskõlas sellega, mis on artiklite sisus hiljem. kui vaadata eesmärke, mis on seotud eelarvega, siis eelarve ei ole üldsegi suurem kui varasem siinkohal me räägime siin äh, Vahemere päästeoperatsioonidest, aga määruses sellele ei viidata, seal räägitakse äh, tõhusa migratsiooniga võitlemisega ja, ja siin on teatud erisusi ja sellepärast me esitamegi omapoolsed muudatusettepanekuid. meie eesmärkide hulgas on ka kindlasti see, et nende inimeste äh, päästmine, kes põgenevad, peab olema seal sees. samuti on siin ka teatud vastuolusi artiklite lõikes. näiteks äh, punkt kus on öeldud, et amet või selle juhtorgan ei saa otsustada, eh, keda saadetakse tagasi me peame seda vaatama ka inimõiguste teisest vaatenurgast, loomulikult on erisusi riikide lõikes ei ole võimalik äh, tagada sajaprotsendiline garantii, aga inimõigused peab äh, tagama ja, ja seda teksti on vaja muuta vastavalt. kolleeg ütles, et me peame lähtuma rahvusvahelisest õigusest, rahvusvahelistest lepingutest, seega on veider, et et siin on nii oluline roll otsuste tegemisel antud äh, juhtidele, siis need võivad minna vastuollu liikmesriikide soovidega. loomulikult äh, kõike seda tuleb arutada võib-olla peadirektor peab ametliku otsuse langetama, ilma et otsus läbi haldusnõukogu läheks. tekstis on äh, detaile, mis äh, vajavad muutmist ja sellepärast oleme valmis tegema muudatusettepaneku, mis puudutavad just inimelude säästmist. suur tänu, esimees küsimus on selles, et need kontrollimatud massilised rändevood Türgist Kreekasse äh, on, on äh, sellest tulenevalt, et Türgi ei ole midagi teinud nende peatamiseks ja me peame vastu võtma otsused, mis minu arvates äh, probleemi ei lahenda me lihtsalt kasutame, võtame aspiriini selleks, et tõsise põletikuga võidelda, selle asemel, et kasutada antibiootikume, kui ma võin sellist paralleeli tuua. Euroopa Liit ei suuda kõikide liikmesriikide kont-, piire kontrollida, liikmesriigid peavad vastutama selle eest ja kui tegemist on Euroopa Liidu välispiiriga, siis on neil äh, täiendav vastutus. kui liikmesriigil on äh, välispiir, mis on Euroopa Liidu välispiir ja vajab äh, lisaabi, siis on vaja selleks eriabi, mida annab Euroopa Liit. Euroopa Liidu roll peab olema täiendav selleks, et lisaabi anda, ei ole mingisugust mõtet äh, jällegi ebatõhusat täiendavat ametit luua, mis äh, saab vaid äh, osaliselt sekkuda selleks, et välispiiri kaitsta. Frontex äh, peaks meid panema järele mõtlema selle üle, mida me teeme, sest see ei taga seda, et meil oleks turvaline välispiir. meil on vaja tõkestada nende inimeste tulek ja see on midagi, Äh, mis on vaja lahendada. nagu ma juba enne ütlesin, siis seda ei ole võimalik Euroopa Liidu tasandil saavutada ega ka selle rannikuvalve ja, ja ametiga, piirivalveametiga, mis äh, justkui nende ülesanne saab olema. artikkel kaheksateist äh, määruses viitab ühise piirivalve loomisele, et neil oleks võimalus pärast komisjoni otsust äh, reageerida, isegi kui teatud äh, liikmesriik ei ole sellega seotud ja sellel ei saa olema soovitud äh, mõju, sest nagu ma enne ütlesin, ei suuda nad tõkestada ebaseaduslikku kolmandate osapoolte sisenemist. tegemist peaks olema ametiga, mis, mis ei saa oma ülesandeid täita. Frontexiga ja oleme me seda näinud, et me ei ole suutnud tõkestada ebaseaduslikku rännet Türgist Kreekasse ja seega ei saa ka see lahendus toimida, see amet, mida me soovime käivitada, ei äh, saa kuidagi toimida. ei ole võimalik äh, lahendada probleeme fantastiliste äh, ideede või illusioonidega, on vaja lähtuda objektiivselt ja probleemi analüüsida ning teha, äh, leida lahendusi, mis toimivad. tegemist on ka tõsise probleemiga ja ma olen teinud väga palju ettepanekuid ja seda olukorda järginud. ja kindlasti tegutsen edasi. Äh, suur tänu ja kas raportöör soovib eh, mida, soovib midagi lisada? Eh, praegune mõttevahetus on väga kasulik ja teen kõik eh, enda võimuses, et kõik need arvamused jõuaks ka raportöörini ja kolm päeva on veel aega, mitte eriti palju, kuid kindlasti toovad need kaasa veel muudatusettepanekuid ja siis toimub äh, veelgi tõhusam mõttevahetus. nii et loodan, et kõik äh, äh, toimub selle nimel, et me saaksime võimalikult äh, hea teksti, aitäh. suur tänu, nii me ka teeme. kas keegi soovib midagi lisada? ei? siis äh, soovin teile kaunist õhtut, head isu, homme näeme!